julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldus, proua Ashtoni avaldus Kõrgõzstani teemadel. annangi sõna proua Ashtonile uh,. suur tänu, härra president mul on, äh, mul on hea meel selle võimaluse üle teha avaldus Kõrgõzstani kohta. nagu teie koda teab, siis kohapealne olukord on äh, muutlik ja pingeline. Kõrgõzstan on päris palju tõmmanud endale meedia tähelepanu, poliitikute tähelepanu ja mina olen väga tähelepanelikult jälginud, mis Kõrgõzstanis toimub juba algusest peale. tegin ühe avalduse seitsmendal ja teise kaheksandal aprillil. ma saatsin delegatsiooni koha peale koheselt äh, esindajaks oli Euroopa Liidu äh, eriesindaja Pierre Morel äh, ja me oleme püsinud temaga ka ja tihedas kontaktis kogu konflikti ajal. ÜRO, Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide koordineeritud tegevus alustas eelmisel nädalal ja jätkub praegusel hetkel ja jätkub senikaua, kuni kriis ja kriisi tagajärjed on kontrolli alla saadud. eile rääkisime Kasahstani ja välisministriga, kes täna külastab Biškeki, olles OECD roteeruv esimees ja ta teatas mulle, et tema on oma ülesande täitnud. artikkel viiskümmend ja presidendi tagasiastumine ja lahkumine riigist võiks poliitilist pinget vähendada, kuid see ei lõpeta kriisi. ja me peame otsustama, mida edasi teha. kõige olulisem on see, et me tagaksime stabiilsuse ja avaliku korra ja peatame vägivalla jätkumise eilsed raportid äh, ütlevad meile, et äh, viis, viis inimest hukkusid Biškeki äärelinnades ja äh, kord tuleb taastada. kodanikud ja äriettevõtted peavad saama taga, peavad saama pöörduda tagasi oma igapäevaelu juurde ja jätkata oma tegevust. teine küsimus puudutab ajutise valitsuse legitiimsust. ehkki äh, president Bakijev on tagasi astunud, siis ajutine valitsus peab äh, pühenduma konkreetsele programmile ja koostama konkreetsele probleemile, kuidas põhiseadusliku korra ja õigusriigi põhimõtete juurde tagasi pöörduda. Äh, juba on teh-, toodud välja mõningad elemendid sellisest äh, tegevusprogrammist äh, ja plaanitakse rahvahääletust ja presidendivalimisi ja ka parlamendivalimisi. sellist programm, äh, plaani uuriksime hea meelega. meie jaoks on oluline see, et põhiseaduslik kord on kaasav ja osalusdemokraatiat esindab. kõikide rühmituste ja etniliste rühmituste osandajad peaks, peavad saama uues uuele põhiseadusele kaasa aidata, enne kui see esitakse rahvahääletusele. ja loodetavasti järgneva paari päeva jooksul äh, arengud liiguvad positiivses suunas ja me saame need esmaspäeval ka ministritega Luksemburgis arutada. kui amet, ajutine valitsus on pühendunud äh, legitiimse õigusriigi põhimõtte juurde tagasipöördumisel ja demok-, tahab liituda demokraatliku perega, riik, demokraatlike riikide perega, oleme me valmis neid toetama nii äh, moraalselt kui ka rahaliselt. järgnevate järgneva perioodi jooksul tuleb äh, põhiseaduslik kord ajakohastada ja me ootame edusamme. OSCE-ga oleme valmis tegema koostööd ettevalmistavate äh, tööde osas valimistele ja Kõrgõzstani rahva osas anname me endast parima selleks, et aidata neil oma koduriik muuta demokraatlikumaks ja avatumaks ühiskonnaks. Kõrgõzstan vajab materiaalset abi, lühikeses perspektiivis oleme valmis aitama kõikide humanitaarprobleemidega, mida on hiljutine kriis tekitanud. meie kohapeal olevad partnerid, Punane Rist, ÜRO arenguprogramm, on öelnud, et suuri humanitaarvajadusi pole, kuid võib olla vajadus arstivaba, arstiabi järele. loomulikult eh, me jätkame humanitaarolukorra jälgimist ja ka kohandame oma tegevust sellele vastavalt. me jätkame juba alustatud tegevust inimõiguste valdkonnas, hariduse valdkonnas, vaesuse väljajuurimise valdkonnas viimase kahe nädala dramaatilisi sündmusi eh, silmas pidades ei tohi unustada vastutusele võtmist. üle kaheksakümne inimese hukkusid, eh, mitusada inimest said haavata Biškeki ja relvarünnakutes ja selliseid rünnakuid ei saa lihtsalt unustada, meil on vaja selgust. me peame uurima välja, mis täpselt juhtus, kes on vastutav ja mida tuleb teha, et sellised sündmused tulevikus ei korduks. ja lõpetuseks, nagu hiljutine kriis on näidanud, on meil vaja tõelisi sotsiaalseid majanduslikke äh, reforme. selline kriis näitab äh, et halb valitsemine võib viia poliitilise ebastabiilsuseni ja vägivallajuhtumiteni. ja äh, äh, ja kriisi järel on toimunud kuritegelikud rünnakud, äh, rüüstamine, me jälgime olukorda, praegusel hetkel oleme, olen ma ka valmis kuulama teie arvamust sellel tähtsal teemal minuti all'onorevole Brock. nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Brock. proua asepresident, kolleegid. ma tänan olukorra hindamise eest ja ma pean õigeks, et kõigepealt äh, tuleks äh, tagada kord ja kaitsta inimelusid. viimased nädalad on näidanud, mil määral tuleb hoolitseda majandus- ja sotsiaalse kindluse eest, kuivõrd need on seotud poliitilise tasakaaluga. korruptsioon ei võimalda võrdset kohtlemist ja see oligi ju ka nende sündmuste põhjuseks. riigid, mis on niimoodi ebastabiilsed, peaksid saama meie poolt toetust, et ehitada üles demokraatlik ja õigusriiklik äh, riik ja siin me ei räägi ainult ühest riigist vaid piirkonnast, kus on palju energiaallikaid ja mis ka muidu omab olulist tähtsust, kui mõelda näiteks äh, religioossetele suundumustelegi. kui need endised Nõukogude Liidu vabariigid satuvad äh, fundamentalistide mõju alla, siis oleksid mõjud lõppkokkuvõttes meie jaoks katastroofilised ja me soovime selliseid arenguid kindlasti vältida. nii et see on meie endi huvides, mitte ainult abi andmise huvides. suured riigid seal piirkonnas, suured naaberriigid kannavad ka olulist vastutust ja nad ei peaks siin äh, tagasi pöörduma vanade võimusuhete juurde, millel ei ole midagi pistmist äh, moodsa aja arengutega. suur tänu, härra Brock ja järgmisena saab sõna härra Svoboda. tänan, härra president, kõrge esindaja, minu pooltki suur tänu selle avalduse eest nüüd diktaator või diktaatorlik president kukutatakse rahvas juubeldab, oodatakse, et tuleb demokraatia ja paari kuu pärast on olukord põhimõtteliselt samasugune. tundub, et äh, demokraatiat siis kasutatakse selleks, et äh, näiteks äh, perekonnaliikmele see kõrge positsioon kindlustada. me väga loodame, et seekord nii ei lähe ning et äh, Rosa Otunbajeva ei kasutada seda olukorda niimoodi ära. tundub, et äh, tal on teistsugune suhtumine, aga sellest tundumusest on siiski vähe. seni paistab, et ta soovib minna teist teed kui äh, tema eelkäijad. ta peaks äh, las ma Kõrgõzstani rahval otsustada demokraatliku valiku kasaks, kasuks, nii et president elab äh, eksiilis. me soovime loomulikult edu Kasahstani presidendi püüdlustele ja ka Usbekistanile kui mainida naaberriike, aga ka seal ei ole demokraatia arenguga asjad äh, head. nagu kolleeg Brock juba ütles, siis tegemist on väga tundliku piirkonnaga, eriesindaja Morel teeb head tööd. oluline on arendada välja Kesk-Aasia strateegia, nii nagu seda on teinud ka Frank-Walter Steinmeieri töörühm, me peaksime selle juurde tagasi tulema. me ei räägi siin ähm, energiavarustuskindlusest Turkmenistani ja Kasahstani kaudu, vaid me räägime poliitilisest stabiilsusest piirkonnas, mis on Afganistani naabruses. osades riikides, nagu näiteks Usbekistanis, on olukord samuti väga habras. ja loomulikult on tegemist ka humaanküsimusega, inimesed on ju hukkunud, mida tuleks vältida. meil peaks olema ühesõnaga Kesk-Aasia strateegia ja see Kõrgõzstani juhtum peaks andma nüüd hoo selle strateegia uueks väljatöötamiseks tänan ja järgmisena härra Rinaldi, kaks minutit, palun. suur tänu, kõrge esindaja. suurepärane lehekülg on nüüd pööratud. see on kakskümmend korda pikem kui Odüsseia ja kangelase naine, kes kehastab rahvast, kannastab kannatab välis võõrrünnaku all ning otsustab, kuid siiski äh, ha hauale jääb kangelase ja mitte naise nimi, kes üritas rünnakut ära hoida. nii saab uuelt äh, Kõrgõzstani valitsuselt peaksime ootama just mõtlemist rahvale. mul on hea meel, et äh, teie suhtumine on olnud konstruktiivne kuid samas ettevaatlik ajutise valitsuse suhtes. nõuda tuleb siiski reforme ja selgeid meetmeid. rahvusvaheline uurimiskomisjon tuleks moodustada ja loomulikult ei tohiks rahulduda äh, vähema kui selge teekaardiga demokraatlike reeglite juurde tagasipöördumise kohta, sest vahevalitsusel pole äh, legitiimsust, mille tagaks hääletus. samas kok-, tuleb võidelda operatiivselt korruptsiooniga, tuleb luua sõltumatu kohtuvõim ja praegu on, ollakse sellest veel kaugel. lisaks tuleb vähendada nomenklat-, büro-, nomenklatuuri ja bürokraatiat. tegemist on kriitilise olukorraga. Kõrgõzstani rahva jaoks on tegemist testiga, siin testitakse ka Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegiat. Need riik-, ei tohi võimaldada lämmatavat mõju avaldada ka Venemaal, seega meil on siin tähtis roll etendada. härra Lunatšek. proua Lunatšek. härra president, proua asepresident meil olid kahe tuhande viiendal aastal pärast äh, tulbirevolutsiooni lootused, et äh, Kõrgõzstani tuleb demokraatia, et rahvast äh, võetakse tõsiselt, et rahvale antakse kaasarääkimisõigus, aga olukord ei kujunenud teistsuguseks kui tema eelkäija ajal. Euroopa Liit peaks tõesti passiivselt mõju avaldama praegusel ajahetkel. proua Ashton, te ka ütlesite, et eriesindaja Morelli te kohe saatsite Kõrgõzstani, see on väga mõttekas ja kindlasti suureks abiks, aga lisaks sellele on oluline üle vaadata Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia nii, et oleks ka mõjus ja ma loodan, et nõukogu seda järgmisel nädalal teeb. kuidas te soovite toetada seda, et Kõrgõzstanis põhiseaduslik protsess, mida hakatakse läbi viima, tõesti kaasab kõik inimesed, on väga tähtis, et äh, kogu piirkond ja Kõrgõzstan areneksid äh, koostöö suunas ja mitte konfrontatsiooni suunas. see on tähtis äh, sellele piirkonnale, selle ümbrusele, nende tulevikule, tänan. kolleeg Veržev, kaks ja pool minutit. Monsieur le härra president, proua asepresident, lugupeetud kolleegid, olukord Kõrgõzstanis on äärmiselt ebastabiilne, kuid see riik oli ja on võib-olla ka praegu, tundus paljudele kõige avatum demokraatlikele institutsioonidele. tulpide revolutsioon aastal kaks tuhat viis tekitas tohutuid lootusi, kuid härra Bakijev ei suutnud vastata rahva ootustele. arenes korruptsioon, ning selles osales ka president ise, tuginedes oma perekonnal ja ning äh, tema režiim muutus järjest autoritaarsemaks. Äh, poliitilised vastased, ajakirjanikud äh, kannatasid selle režiimi all. pärast seitsmenda aprilli mässu asus ametisse ajutine valitsus, kuid president Bakijev ei tundu veel loobuvat, isegi kui ta on riigist lahkunud ja uued äh, väljaastumised toimusid eile, nagu te rõhutasite, riigi lõunaosas ning samuti pealinna ümbruses. proua volinik, Kõrgõzstanil on tõepoolest strateegiline tähtsus, mis on, ja mitte ainult sõjalises mõttes, see ei tohi jääda mängumaaks äh, suurriikidele. Euroopa Liit äh, vaatamata kõigele öeldule ei viibi siiski piisavalt kohal. tema toetus ja tema diplomaatiline osalus on liiga tagasihoidlik. lugegem teateid hetkeolukorrast ja mõistame seda. siin räägitakse ainult Ameerika Ühendriikidest, USA-st ja Kasahstanist, kes hetkel on OECD eesistuja. kuid toetus kõr-, Kõrgõzstanile ometi esmatähtis. Teil on õigus, proua kõrge esindaja. prioriteediks peab olema õigusriigi taastamine tuleb aga kiiresti minna ka kaugemale ja luua, nagu mõned kolleegid on juba öelnud, tõeline strateegia selle piirkonna jaoks. jah, me peame aitama Kõrgõzstanil võidelda vaesusega. nelikümmend protsenti rahvast elab allpool vaesuspiiri. jah, tuleb lihtsustada majanduse arengut ja nagu te ka ütlesite, eriti haridust, tervishoidu ning veemajandust, mis on väga oluliseks prioriteediks selles maailma osas. jah, loomulikult peame me toetama demokraatiat ning inimõigusi. täna on seda pakiliselt vaja. proua volinik, teie ülesandeks peab olema takistada selle riigi äh, liikumist äh, fundamentalismi ja uue autoritaarse riigi suunas me ei pea sekkuma selle riigi siseasjadesse, kuid me peame aitama Kõrgõzstanil taas leida usaldust demokraatia vastu, see on võtmeks, mis võimaldab sellel riigil etendada tähtsat rolli selles maailma osas. suur tänu, proua kolleeg ja sõna saab härra Provera üheks minutiks. suur tänu, president. Kõrgõzstani olukord on väga oluline Kesk-Aasia stabiilsuse jaoks selles piirkonnas on Euroopa Liidus äh, eri huvid, mis on seotud tooraine ja energiaga. pärast seitsmenda aprilli rahutusi on vajalik taastada tingimused, mis võimaldavad äh, tagasi pöörduda demokraatia juurde, tänu vabadele ja kiiresti korraldatavatele valimistele. meile valmistab muret, et uskumatuid äh, relvakoguseid on omastatud äh, illegaalsete rühmituste poolt, sellega kaasneb äh, terrorismiohu suurenemine. Euroopa Liit ning OSCE peavad töötama stabiilsete institutsioonide loomise suunas ning äh, sellega peab kaasnema valimisvaatlusmissioon uus põhiseadus ja uus parlamentaarne režiim aga ei piisa demokraatiani jõudmiseks. vältimatult on vaja äh, kodanike poliitilist kasvamist, nende teadlikkust igaühe õigustest ning kõigi ühistest õigustest. ning just äh, selliselt peame me sekkuma pikemas perspektiivis. suur tänu, härra Provera ning kaheks minutiks saab sõna proua Vaider. Uh, suur tänu, president, lugupeetud kolleegid, eelmisel eelmise nädala rahutused on Kõrgõzstani viinud poliitilisse ja majanduslikku ja õiguskriisi. põhiseaduslik kohus saadeti praktiliselt laiali, ajutine, ajutine valitsus tegutseb kooskõlastamatult. Kurmanbek Bakijevaga on teatanud, et tema äh, allkirjaga tagasiastumisavaldus on võltsing. Äh, tunnistajate kohaselt äh, on tekkinud grupid, kes soovivad moodustada regionaalseid valitsusi, etnilised rühmitused tekivad ning see tekitab kartusi etnilise vägivalla puhkemisest. relvad liiguvad suurtes kogustes, toimub röövimisi. ohutus, julgeolek ning Euroopa Liidu kodanike huvid Kõrgõzstanis on ohus. praegune ajutine valitsus on võimetu nende ohtudega tegelema olukord on täiesti ebaselge ka kohalike inimeste jaoks. kõrge esindaja proua Ashton on teinud kaks avaldust, kus väljendas oma muret, kuid aktiivsem ja praktilisem tegevus oleks äh, selle asemel kiiresti vajalik. on tähtis, et Euroopa Liit la-, võtab seisukoha Kõrgõzstani olukorra kohta selles strateegiliselt väga olulises riigis. me peame, meie kohalviibimine peab seal olema aktiivsem, me peame tegema koostööd ÜRO, USA ja OSCE-ga selleks, et kaitsta Euroopa Liidu kodanike huve, kes ei suuda kaitsta ei oma elusid ega ka oma omandit. Euroopa Liit peab läbi viima sõltumatu uurimise põhjuste ja mõjude kohta nende meeleavalduste puhul. investeerimis- ja Arenguameti tegevus Kõrgõzstanis vajab äh, uurimist, enne kui me anname täiendavat finantsabi kõhklused ja tegevusetus Euroopa Liidu poolt. reaals-, tegeliku strateegia ja taktika puudumine võib viia väga ohu, ohtlike arenguteni ning õõnestada meie enda majanduslikke ja poliitilisi huve ning usaldusväärsust Kesk-Aasias ning kogu maailmas täna. kolleega, la parola per due minuti. suur tänu. ja nüüd annan kaheks minutiks sõna härra Teo Kaurusele Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέδη Αστόν, στα 20 χρόνια... Suur tänu, president. Proua Ashton. kahekümne 20 iseseisvuse aasta jooksul on olnud äh, võimuohnade juures erinevad režiimid äh, ja väga väsinud Kõrgõzstan liigub praegu demokraatlike struktuuride suunas. mina olen isiklikult äh, olnud erinevates komisjonides, mis on selle teemaga tegelenud ja ma pean äh, ütlema, et äh, inimesed, kes äh, olid võimus kuni eilseni, kuulusid tegelikult vana võimu esindajate juurde. praegu võib-olla võetakse võimu esindajaid vangi Biškekis. ja me oleme väga lähedal kodusõjale selles riigis Kõrgõzstani rahvas on rahumeelne rahvas, te olete mängis Aitmatovit, kes käis Brüsselis mõned aastad tagasi ja te teate, kuidas sellised arengud võivad viia plahvatusohtlike olukordadeni, kus inimesed on sunnitud äh, või surutud äh, kodusõtta see, siin on mängus mitmed erinevad asjaolud, OSCE esindaja Kõrgõzstanis ja tema pingutused on jää-, on liiva jooksnud ja heita kaasa demokraatia suurenemisele, on mitmesuguseid püsivaid probleeme, mis on humanitaarkriisi piiril, aastate jooksul ei ole demokraatlike institutsioonide olukord sugugi paranenud, inimesed elavad allpool vaesuspiiri ja seetõttu peab Euroopa Parlament tegema koostööd teiste Euroopa Liidu institutsioonidega, komisjoni ja nõukoguga, et aidata Kõrgõzstani olukorda parandada ja me peame üle vaatama oma strateegia kogu selle piirkonna jaoks. Euroopa Parlamendi delegatsioon peab jälgima demokraatlike institutsioonide arenguid ja aitama kaasa äh, positiivsetele arengutele, muuhulgas hariduse arengule, sellepärast et äh, seal, sellel on mängida oluline roll kogu sta-, kogu selle piirkonna stabiilsuse seisukohast ja kui Euroopa Parlament äh, ja Euroopa Liit tahavad olla tõhusad rahuvalvajad, siis me peame seda silmas pidama. ja nüüd lähme edasi vaba mikrofoni vooru juurde ja annan esimesena sõna Basescule. Kyrgyzstan este deosebit de îngrijorătoare. Această... Kõrgõzstani olukord on äärmiselt murettekitav. Sellel riigil on strateegiline piirkond Kesk-Aasias. Äh, seal on Ameerika sõjaväebaas, mis on äärmiselt oluline Äh, kuivõrd äh, see asub lähedal Afganistanile, äh, samuti Vene vägedele ja seetõttu on kahju, et eelmise nädala protestiavaldused on viinud vägivallani ja inimesed on pidanud eluga hüvasti jätma. me peame kandma hoolt selle eest, et tsiviilisikute elud oleksid kaitstud, veel eilegi veel olid etniliste Kõrgõzstani elanike, venelaste ja türklaste vahel kokkupõrked ja hukkus ka inimesi samuti venelaste ja usbekkidega on probleeme ja kui etniliste rühmituste vahelised konfliktid jätkuvad, siis kogu äh, piirkond äh, satub ohtu. me peame pöörama erilist tähelepanu Kõrgõzstani probleemile, osutama vajalikku humanitaarabi ja aitama kaasa olukorra stabiliseerumisele. suur tänu ja nüüd äh, härra Ivo Paigel. suur tänu suur tänu, proua Ashton. me oleme siin selleks, et rääkida Kõrgõzstani sündmustest ja meie eesmärgiks on aidata nii palju kui vähegi võimalik kaasa selle riigi olukorra stabiliseerimisele. Euroopa Liidu aktiivne suhtumine on oluline Kõrgõzstani jaoks, kuid oluline on ka see, et me äh, tegeleme meie päevakorra tähtsate teistegi küsimustega, kuid Kõrgõzstanis on hukkunud inimesed, see on oluline. olulised on aga ka Sahharovi akti-, aktivistid, kes on Maroko vanglates. Nad on nälja, nad on alustanud näljastreiki ja nende elud on ohus. ma paluksin teil, proua Ashton, koos oma kolleegidega töötada selle kallal, et see probleem võimalikult kiiresti lahenduse leiaks. suur tänu, härra Vaegu! un po' di pazienza kõik äh, need, kes soovisid sõna, saavad sõna, nii et oodake rahulikult, härra Tannak, palun, härra president, viimased äh, Biškeki sündmused on üsnagi murettekitavad ja kahe tuhande viienda aasta tulpide revolutsioon äh, tuleb meelde, härra president Bakajev lubas inimõiguseid ja demokraatiat, aga selle asemel pakkus korrup-, korruptsiooni ja nepotismi. Kõrgõzstan jääb kõige väik-, vaesemaks ja väiksemaks riigiks Kesk-Aasias ja äh, Fagano oru radika-, radikaalsete islamirühmituste arengud on olnud vägagi murettekitavad, seetõttu peab see olema Euroopa Liidu üheks prioriteetideks. me peame tõdema, et Otombaeva valib, me peame tunnist-, toetama Otombaeva valitsust ja meil on ühised huvid Venemaaga, kes tegelikult toetas seda revolutsiooni ja aitas Bagaja režiimi kukutada. president Otombaeva oli Ühendkuningriigi saadik omal ajal ja ta teab, kuidas Euroopa Liit toimib ja lõpetuseks Kesk-Aasia strateegilise tähtsusega regioon energia ja globaalse julgeoleku seisukohast ja Ameerika Ühendriikide sõjaväebaas asub Kõrgõzstanis, seetõttu on oluline äh, toetada seda, selle piirkonna stabiliseerimist. austatud härra Boris, palun, teil on sõna. Szanowna pani przewodnicząca, e, po pięciu latach po tulipanowej rewolucji po ustąpieniu prezydenta Alajewa. suur tänu. viis aastat pärast tulpide revolutsiooni on nüüd aset leidnud järgmine verine revolutsioon me jätame kõrvale äh, nepotismi ja korruptsiooni õigusriigi puudujäägi, siis äh, on see riik ka väga kehvas äh, majandusseisus. ja oleks tore kuulda Pierre Molerilt, milline on Kõrgõzstani olukord tegelikult. Kõrgõzstan on Vene võimupiirkonnas ja selles riigis paikneb ka Ameerika Ühendriikide sõjaväebaas aga ma leian, et Euroopa Liidu roll on seotud demokraatia ülesehitamisega ja riigi sisejulgeoleku tagamisega. kaheksakümmend hukkunut, see on äh, väga tõsine näitaja, nii et ma soovin teile edu selle küsimuse lahendamisel. suur tänu, härra Boris, härra Preeda! domnule președinte, Kurmanbek Bakiev nu e nici primul și cu siguranță nici ultimul Kurman Bekpakijev ei ole esimene ega ka viimane poliitiline juht, kes valmistas pettumust meile ja oma rahvale, kes äh, osutus diktaatoriks, olgugi et alguses oli tema nimi seotud demokraatliku optimismiga. selgitus on lihtne. selles riigis ei ole mingisuguseid korralikke institutsioone ja kuna neid ei ole, siis eksisteerib oht, et poliitikud osutuvad pettumuseks, vohab korruptsioon. me ju kõik teame, et äh, Kõrgõzstanis on nii Vene kui ka USA sõjaväebaasid, äh, Bakijev mängis üht poolt teise vastu välja on vaja institutsioonide konsolideerimist ja üksmeelt, et saavutada edu, aga kui sellist üksmeelt ei ole, siis äh, vägivalda on ka raske peatada. kõrge esindaja juba mainis, milline olukord on ja meil on vaja kiiresti võtta vastavad äh, sammud, et lõpetada vägivald, muidu ei saa ka poliitilist äh, ülesehitust läbi viia täna austatud kõrge esindaja, olukord Kõrgõzstanis on alarmeeriv. endine välisminister ütles, et olukord on kontrolli all, aga siin Venemaaga mängib teatavat mõju president Bakijev lahkus oma riigist, aga sellegipoolest on riigis saatus ebakindel. Venemaa igati soodustas seda, et Bakijev lahkus Kõrgõzstanist ja loobuks äh, presidendi ametist. Kõrgõzstan on väike riik, seal on äh, kolm miljonit elanikku, aga seal on nii Venemaa kui ka USA sõjaväebaasid ja ta asub äh, ääretult olulises geograafilises piirkonnas. meil tuleb Kõrgõzstani aidata teel demokraatlikuks stabiilseks äh, riigiks järgneva kuue kuu jooksul ja proua Ashton, te ütlesite, et me saaksime anda omapoolset panust kahel viisil. esiteks diplomaatiliselt ja teiseks kõrge esindaja, te ütlesite, et me saame anda oma materiaalse panuse. niimoodi on meil võimalik näidata, et meie abi tuleb varakult ning me püüame igati vältida sotsiaalseid pingeid. ma arvan, et äh, selline tegutsemisviis oleks õige. Kõrgõzstan on meile proovikiviks ja me saaksime selle väljakutsega hästi toime tulla. härra Silvestris, võib-olla järgmine kord räägite natuke aeglasemalt, siis tõlgid saavad ka paremini oma tööd teha, ütleb härra president. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Obermeier. härra president, kui Nõukogude Liit lagunes üheksakümnendate alguses, siis äh, arvati, et oored demokraatiad äh, tekivad nagu iseenesest, aga nüüd me teame, et äh, Nõukogude Liidu pärand halvab neid riike ka täna tugevalt, Nõukogude Liitu olid kokku surutud väga erineva taustaga riigid, konfliktid ei teki üleöö ja toovad endaga kaasa suuri mõjusid äh, rahvale ja riigile. Biškekis nüüd on püüdnud kogu seda konflikti viia rahvusvahelisele tasandile, nagu oleksid kaasatud olnud ka usbekid ja tadžiikid, nagu öö, äh, nendest rahvusest pärit sõdurid oleksid öö, äh, tulistanud loomulikult, kuna seal lähedal asub ka Afganistan, siis ei saa alahinnata selle regiooni tähtsust ja selle riigi tähtsust äh, üldisele stabiilsusele. meil tuleb äh, anda omapoolset abi, et tagada tasakaal, et saavutada kord, ainult siis on võimalik saavutada demokraatiat Kesk-Aasias. suur tänu ja kolleeg Venarat, äh, Anton, palun. proua, ütleb kõneleja suur tänu, president. Äh, Euroopa Liidu digitaalraamatukogu võimaldab lähenemist kultuurile kogu tema mitmekesisuses. erinevate riikide osalus selles projektis on äärmiselt tähtis üks aspekt on äärmiselt tähtis, kultuuriline mitmekesisus ja keeleline mitmekesisus. Äh, Aafrika on meie naaber me ei tohi siin näha mitte ainult orjapidamise ja koloniaalaja pärandit. peame mõtlema öö, suhetele nende riikidega teises valguses. me peame tänu Europeala projektile Aafrika rahvale võimaldama ligipääsu suulisele kultuurile. Mali intellektuaal Abajou ütles, et äh, raamatud ei tohi põleda. seega see näitab, kui tähtis on digitaalraamatukogu. etnoloogide ja antropoloogidel ligipääs on väga oluline tänu sellele digitaalsele raamatukogule. see võimaldab inimkonna kultuurilist pära-, mitmekesist pärandit säilitada. lugupeetud proua kolleeg lõpetuseks me anname nüüd sõna proua Ashtonile, kes on komisjoni asepresident ja välispoliitika kõrge esindaja. ja ma arvan, et me peaksime siin lisama ühe märkuse. Te ei ole mitte ainult kõrge esindaja, vaid olete ka komisjoni asepresident. ekraanidel peaks see ka kajastuma suur tänu, parlamendiliikmed on teinud terve rea olulisi märkusi ja ma üritan neist puudutada võimalikult paljusid. härra Brock, härra Tänak ja teised rääkisid sellest, et tegemist on ühest, ühe kõige vaesema Kesk-Aasia riigiga ja üks peamis, ja see on ka üks peamine Euroopa Liidu abisaaja ühe inimese kohta, ma olen igati nõus, et sotsiaalne ja majandusareng on esmatähtis osana meie strateegiast härra Svoboda rääkis samuti sellest, kui tähtis on tagada, et meil oleks tegemist tõelise poliitilise reformiga. me teeme tihedat koostööd ÜRO ja OSCE-ga ja need, kes on piirkonnas hiljuti käinud, on rõhutanud, et me peame nä-, peame nägema reformide tähtsust kesksena tulevaste sündmuste jaoks ja ma olen täiesti nõus, et poliitiline stabiilsus Kesk-Aasias on äärmiselt tähtis. väga tõsiselt peame mõtlema me, oma strat-, Kesk-Aasia strateegiale ja selle läbivaatamist äh, ma kavandaksin välisteenistuse kontekstis. me peame komisjoni ja nõukogu erinevad elemendid kokku tooma mitmed kirjeldasid õigesti meie lähenemist, mis peab olema läbipaistev ning ettevaatlik ning konstruktiivne. ma olen ka nõus rea kolleegidega, kes on rääkinud õigusriigi tähtsusest. see on kõige tuumaks, kui me tahame tagada, et, et õigusriik tõepoolest toimiks ning loomulikult õigussüsteem on osa sellest ja kindlasti poliitiline ja põhiseaduslik reform jutt oli valimistest. sõnad, mida me kasutasime, on olnud äh,, ei ole olnud piisavad ja me pea, mida me peame tegema, finantsabi rääkisin õigusriigist, põhiseaduslikust reformist, valimistest ning majandus samuti. üks näide selle kohta äh, on vesi muidugi, mis on väga tähtis küsimus selles piirkonnas, me võime vee haldamisega, vee haldamise puhul väga palju ära teha, me oleme seda ka varem teinud ja me loodetavasti saame selle juurde tagasi tulla kohe, kui kriis on lõppenud ja, ja uus valitsus paigas, need on mõned aspektid. ilmselt äh, kohaloleku küsimus on õige, Pierre Morel on seal oli seal ja nüüd on tagasi jõudnud. härra Borisele ma võin öelda, et ahvetis arutame kahekümne seitsmendal aprillil seda ja teavitame komisjoni viimastest sündmustest. iga paari tunni järel annab ta meile teavet. nii et me, meie kohalolek tema näol on olnud jõuline ning avaldaksin tunnustust temale ja tema meeskonnale tehtud töö eest. demokraatia tähtsus, muidugi seda ei saa kindlasti alahinnata me peame aga minema kaugemale. ebastabiilsus, äh, turvalisuse puudumine, need kõik on teemad, mis on äärmiselt olulised. me oleme otsustanud, mida me tahame esimeste päevade jooksul teha. ja loodetavasti oleme, on meie reaktsioon olnud õige teie silmis. mõned Äh, vormuva valitsuse liikmed on endised inimõiguste aktivistid, äh, keda represseeriti endise presidendi poolt ja keda Euroopa Liit toetas. ka nende, kaasa arvatud Euroopa Parlament, nii et meil ei tohiks olla illusioone äh, selle riigi ja piirkonna poliitika suhtes. peame andma sellele valitsusele võimaluse kokku tulla ja läbi viia poliitilised ja põhiseaduslikud reformid, valitsust, korraldada valitsused. ja tuginedes sellel, olen ma tänulik teile teie märkuste eest ja jätkame strateegia elluviimist. suur tänu, proua Ashton, äh, asepresident ja kõrge esindaja ja nüüd on päevakorras proua Ashtoni avaldus mis puudutab äh, Euroopa Liidu Kanada tippkohtumist. olen saanud kolm resolutsiooni ettepanekut arutelu lõpetamiseks.